on arutelul sõnavabadus Kasahta-, Kasahstanis. ja annaksin kõigepealt sõna selle resolutsiooni autoritele. kõigepealt saab sõna proua Ždanoka, palun. ma vabandan, ütleb proua Ždanoka, ma ei ole selle resolutsiooni autor ja ma ei räägi ka fraktsiooni nimel, nii et võtan sõna hiljem Képviselő asszony, így is rendben van. Az én... No hea küll. Sel, kuigi proua Štanoka vastavalt minu nimekirjale ja isegi seal ekraani peal oleks kord teie käes. aga saate siis ikkagi pärast ei, tegelikult pärast te sõna ei saa, sellepärast et teid ei ole nimekirjas, nii et kasutage ära oma võimalust siis kas kohe praegu või ongi kogu asi läbi suur tänu, ütleb proua Štanuka, ma olen Kesk-Aasia delegatsiooni liige ja mulle meeldiks, kui Kasahstaniga oleks meie dialoog vastastikku äh, teineteist austav. Euroopa Liidul on suured huvid selle suure rahvusvahelise areenil tegutsejaga nagu Kasahstaniga häid suhteid arendada ja seega ma tahaksin esitada küsimusi kolleegidele kas me peame seadma küsimärgi alla Kasahstani jõupingutused ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks saamiseks aastaks kaks tuhat seitseteist, kaheksateist? kas meil on moraalne õiglus teha ettekirjutusi Kasahstanile sõnavabaduse kohta, nii nagu me selles resolutsioonis teeme, ajal, millal me ise käitume kehvasti samas vallas? eelmise aasta detsembris võtsime siin parlamendis vastu resolutsiooni, kus on öeldud, et need meetmed, mis on käibele võetud Ungaris viimastel aastatel, on viinud tõsisele süstemaatilisele eh, õigusriigi põhimõtte rikkumisele ja sõnavabaduse põhimõtte rikkumisele. selle aasta jaanuarikuus me juba rääkisime sõnavabadusest Poolas. minu enda koduriigis Lätimaal võttis parlament just esimesel lugemisel vastu uued meetmed äh, karistusõigustikus, mille eesmärgiks on vanglasse panna isegi mittevägivaldsed, äh, mittevägivaldsete demo, äh, meeleavalduste korraldajad, kes võtavad sõna riigi tegutsemise vastu ja riigi julgeoleku vastu astuvad. mina ise mõistan hukka sõnavabaduse vastased rünnakud ülejäänud maailmas ka ja sellepärast ma olen täiesti veendunud, et meie peame võitlema nende vabaduste eest üheskoos, aga mitte teineteise vastu. suur tänu. olles nüüd teid ära kuulanud, saan ma küll aru, milles teie probleem oli, teemaks oli tõesti Kasahstan. aga suur tänu, härra, härra Koraal on nüüd sõna suur tänu äh,, proua juhataja. olukord Kasahstanis äh, on jätkuvalt väga kehv, äh, vaatamata meie kaubandussuhetele nendega. vähemused äh, äh viitavad kogu aeg äh, sellele, et politseiüksused kasutavad karmi kätt nende suhtes, politseiüksuseid süüdistatakse piinamise kasutamises aktivistide ja kodanikuühiskonna esindajate vastu. Kasahstani valitsus äh, piirab kogunemisvabadust, sõnavabadust ja usuvabadust, äh, vaatamata rahvusvahelistele üleskutsetele sõnavabanduse, vabaduse osas rohkem ära teha, on äh, valitsus ja parlament hoopis hakanud seda piirama. kodanikuühiskond on sattunud tõsistesse raskustesse ajakirjanikud äh, on surve all ja Euroopa Liit peaks oma kahepoolsete lepingutega juurutama sanktsioone nende inimeste vastu, kes selliste tegude eest vastutavad. sarnaste inimõiguste juhtumite puhul äh, kahjuks äh, ähm, allutatakse sellised huvid äh, tähtsamatele huvidele, järgmisena saab sõna härra Tšernetski. austatud äh, proua juhataja volinik, kallid kolleegid, ma ei taha rääkida olukorrast Lätimaal, nii nagu rääkis proua Štanoka, vaid hoopis räägin olukorrast Kasahstanis, mis on päevakorras. ma olen Kasahstanis käinud seitse korda. külastanud äh, kahte äh, pealinna, Almatat kõigepealt ja siis nüüd Astanat ja olen seal sõitnud ringi äh, kaks tuhat kilomeetrit äh, ja seega ma arvan ise, et äh, ma tunnen seda riiki üsna hästi. ja ma arvan, et kena oleks, kui me siin kojas ikkagi võtame sõna asjade üle, millest ka me midagi teame enne ma rääkisin pagulasküsimusest, sellepärast et ma olen pagulaslaagris ise käinud, nii et tean, mis seal toimub kogu äh, see temaatika aga Kasahstani puhul on väga oluline, inimõiguste teema, sõnavabaduse teema, see leiab erinevaid tõlgendusi Euroopa Liidu liikmesriikides ja sellega tuleb ka arvestada. aga loomulikult Kasahstan on meie jaoks väga oluline partner, nii nagu ka resolutsioonis on kirjas. suur tänu, kallis kolleeg ja suur tänu, et äh, te isiklikust seisukohast rääkisite, härra Kelam suur tänu. no volinik äh, Haan, me oleme väga mures sõnavabaduse pärast Kasahstanis sellepärast, et äh, hiljuti allkirjastati partnerluskokkulepe ja tegelikult oli see ju toona tervitatav samm, aga selline äh, suhtlus peab siiski baseeruma õiglastel väärtustel, ma ei tee siin partnerile ettekirjutusi, ei pea neile loengut, vaid räägin ühistest väärtustest kuid Kasahstanist on tulemas järjest rohkem signaale selle kohta, et äh, surve alla on sattunud kriitilised ähm, keeled. pärast selle partnerluskokkuleppe allkirjastamist äh, ähm, korraldati rünnak Nakanune äh, online-lehe vastu ja Julia Kozlova mõisteti vangi lihtsalt sellepärast, et ta väidetavalt valeinformatsiooni äh, levitas. Vladimir Kozlov ja Saktasi Matajev, Narimbajev, Mambetalin ja Bjalov, blogijad on vangistatud võib-olla nende nimed on meile küll võõra kõlaga, aga sellegipoolest oleme me nendele solidaarsuses väga lähedal ja oma südames väga lähedal ja nõuame, et nendel oleks võimalik vaba kodanikuna sõnavabadust rakendada. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Paet, palun suur tänu, proua juhataja. olukord sõnavabaduse osas on Kasahstanis viimastel aastatel oluliselt halvenenud mm, sõltumatud meediaväljaanded, ajakirjanikud ja blogipidajad mm, on tagakiusamise ja vahistamise ohus lihtsalt sellepärast, et nad teevad oma tööd ja kasutavad õigust oma seisukohta väljendada. inimesi kiusatakse taga isegi sellepärast, et nad on aktiivsed sotsiaalmeedias. me kutsume üles Kasahstani ametkondi kinni pidama inimõigustest ja see, ja et nad tagaksid selle, et vabal, vabakondadel oleks võimalik ilma tagakiusamiseta oma tööd teha. Euroopa Liidu suhted Kasahstaniga on konkreetse tingimuse aluseks, kui inimõiguste olukord olukord ei parane, siis need suhted ei arene ja me peame nõudma inimõiguste ja, ja põhivabaduste äh, austamist taas Kasahstanis. Kasahstan on liitunud WTO-ga ja sellepärast on ka väga oluline, et nad peaksid kinni oma rahvusvahelistest kohustustest ka teistes valdkondades, äh, lähtuksid õigusriigi põhimõttest, tagaksid õiguskindluse rahvusvahelistele ettevõtetele, kes tegutsevad Kasahstanis ja kaitseksid nende investeeringuid. suur tänu! suur tänu teile, härra Paet! järgmisena saab sõna kolleeg Sanchez Calde. suur tänu Ehm, Kasahstan on eh, endistest eh, Nõukogude Liidu riikidest, eh, mis ei kuulu Euroopasse, kõige rikkam ning Euroopa Liidu jaoks on ta geopoliitiliselt ja majanduslikult väga oluline partner. kuid ebavõrdsus Kasahstanis kasvab ning töötus kasvab ja samuti on võimatu eraldi eristada poliitikuid majandusinimestest. tegemist on autoritaarse režiimiga ja sõnavabadust pärsitakse kõikides valdkondades töö äh, äh, õigust rikutakse pidevalt, kiusatakse tagasi ameti, taga ametiühinguid, vanglate olukord on kohutav ning äh, Euroopa Liit vaatab praegu üle oma Kesk-Aasia strateegiat ning tundub, et võetakse aluseks geopoliitilised ja majanduslikud aspektid, võtmata arvesse taaskord inimõigusi väga tähtis on, et me hakkaks tundma rohkem muret inimõiguste olukorra pärast neis riikides, mis on meie jaoks partnerriigid Euroopa Liit ei tohi teha koostööd inimõiguste rikkujatega. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Panseri. suur tänu, president. blogijate ja samuti ka ajakirjanike arreteerimised äh, Eh, möödunud eh, sügisel eh, rikuvad Euroopa ja Kasahstani vahelist partnerlus- ja koostöölepet. samuti inimõiguste rikkumine ja massiteabevahendite tegevuse pärssimine on Euroopa jaoks väga murettekitav. tundub, et Kasahhi võimud üritavad vaigistada ajakirjandust ka siis, kui ajakirjanikud tegutsevad väljaspool Kasahstani, nagu näiteks äh, nagu näiteks äh, puudut-, nagu näiteks puudutab see neid, kes on viinud oma juhtumid äh, Ameerika kohtute ette. samuti kasutatakse ka hämaraid seadusepügalaid selleks, et igasugust sõnavõtmist pärssida ja tagasi, taga kiusata suur tänu teile. nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele, äh, kõigepealt saab sõna härra Poospišil. suur tänu. ma sooviksin ühineda nende kõnelejatega kes enne sõna said, ehk siis teksti autoritega, arvan, et on täiesti tõsi, et peame rääkima äh, inimõiguste ja sõnavabaduse olukorrast Kasahstanis. Kasahstan on alla kirjutanud strateegilise partnerluslepingu ning sellega seoses peame tundma huvi selle vastu, kuidas suhtutakse põhiõigustesse, inimõigustesse nagu assotsieerimisõigus äh, äh, ja, ja mõtte- ja sõnavabadus. eriti oluline on see, et äh, see sellepärast, et mõne päeva pärast toimuvad Kasahstanis valimised, äh, toimuvad äh, ootamatult korraldatud parlamendivalimised, meie peame jälgima, kas, kas on garanteeritud salajane vaba hääletus ja Eh, praegu kiusatakse taga opositsiooni esindajaid, eh, ajakirjanikke, kui Kasahstan soovib jääda meie strateegiliseks partneriks, siis peab eh, ta vabastama kõik vangistatud blogijad ja ajakirjanikud. suur tänu, kolleeg, järgmisena saab sõna proua Lauristin. poolteist minutit Äh, ma tahaksin sotsiaaldemokraatide poolt kinnitada et ühelt poolt kasahhi püüdlus olla partneriks euroopa liidule äh, on väga äh, oluline ja me toetame seda kuid teiselt poolt see tõstab veelgi meie nõudlikkust et kasahstan jälgiks ja järgiks neid põhimõtteid mis on meie koostöölepingus ja praegune olukord näitab siin väga teravat ja suurenevat vastuolu kusjuures kasahstani võimud eh, tegelevad sellega et nad jälitavad opositsiooniliidreid isegi siis kui nad on saanud eh, poliitilise varjupaiga euroopa liidu maades ja kasutavad eh, kõiki võimalusi selleks et nagu siin juba oli öeldud jälitada ka neid meediaväljaandeid väljaandeid mis tegelikult on läinud kasahhist väljapoole. Äh, nii et äh, me loodame väga et selles olukorras kus äh, koostööleping kasahstaniga peab saama heaks kiidetud kõikide liikmesriikide parlamentides ja ka meie poolt siin me pööraksime teravat tähelepanu sellele et kasahstan tõepoolest neid kohustusi täidaks ja kõiki neid demokraatlikke vabadusi ja põhiõigusi kaitseks mis on ette nähtud nii selles lepingus kui muide ka kasahstani enda põhiseaduses. ma seepärast väga toetan seda äh, resolutsiooni ja kutsun ka kõiki meie parlamendi saadikuid oma liikmesriikides äh, pöörama tähelepanu praegu olukorrale kasahstanis ja võimalusele seda olukorda praegu meie surve abil parandada. suur tänu! saab, eh, te pidasite kinni kõneajast ja järgmisena saab sõna eh, härra Kjutšuk suur tänu teile, eh, president, kallid kolleegid, nagu kõik eh, teised selle piirkonna riigid on ka Kasahstanil eh, rikas pika ajalugu ja tegemist on esimese Kesk-Aasia riigiga, mis sõlmis koostöö lep-, leppe Euroopa Liiduga, sellepärast on meil ka ühiseid projekte. juba kakskümmend viis aastat otsib see riik oma demokraatlikku identiteeti, hoolimata sellest aga eh, on eh, poliitiline süsteem pigem oligarhia. viimastel aastatel demokraatlikud põhimõtteid rikutakse blogijad ja ajakirjanikud eh, ei saa vabalt tegutseda miks sellepärast et nad Eh, ei saa oma sõnavabadust kasutada, sellega seoses kutsun üles Kasahhi võime, et nad peaks kinni oma lubadustest ja kohustustest eh, iseseisev ajakirjandus, eh, ajakirjanikud ja kodanikud tuleb kiirelt vabastada. suur tänu, teil on sinise kaardi küsimus, kui sa oled nõus selle vastama, palun. kallis kolleeg, kallis sõber partnerlus ja koostööleping Euroopa Liidu ja, ja, ja Kasahstani vahel tuleb veel ratifitseerida mõningate liikmesriikide vahel. kas te ei arva, et võttes arvesse praegust olukorda, peaks äh, kutsuma üles äh, liikmesriikide parlamentide, et nad aeglustaks ratifitseerimislepingut, et Kasahstan saaks parandada vabaduste olukorda, inimõiguste olukorda äh, selles riigis. palun vastake suur tänu teile teie küsimuse eest, ma olen täiesti nõus teiega. Kasahstan peab öö, oma kohustusi käi-, täitma, kõiki neid kohustusi, mis ta enda, enda peale on võtnud inimõiguste valdkonnas, sõnavabaduse valdkonnas ja alles siis on võimalik nendega dialoogi pidada. aitäh teile öö, vastuse eest, järgmisena saab sõna härra Zarjanopoulos, palun, teil on üks minut μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Suur tänu. Pärast äh, Euroopa Liidu laiali lagunemist äh, äh, tekib küsimus, mis vabadus selles riikides pärast lagunemist veel valitseb me mõistame hukka Kasahstanis toimuva eh, ajakirjandus, eh, ajakirjanike, blogijate, eh, ametiühingute, kellega te taga, tagakiusamise. me ei räägi sõnagi sellest, kuidas üritati mõrvata mõningaid inimesi, aga vigastusi mis mm, tabasid paljusid aktiviste ja võitlejaid. Euroopa Liit tegutseb väga selektiivselt, samas kui Euroopa Liidu liikmesriikides kasutame täpselt samasuguseid meetodeid. meie mässame selle vastu, mis toimub kommunistiga kommunistlikus režiimis Kasahstanis. järgmisena saab sõna härra Svoboda Äh, suur tänu teile, juhataja, volinik. Äh, me kõik äh, siin kojas teame seda, et sõnavabadus on üks põhimõttelise demokraatia eeldusi mitte ainult üksikutele isikutele, aga näiteks ka ajakirjanikele. arvamuste vahetuse õiguse laiendamine on demokraatlik ning igasugune selle õiguse takistamine on mittedemokraatlik ja palun pöörake tähelepanu sellele, et Äh, informatsiooni levikut on võimalik kuidagi takistada, aga mitte täielikult äh, vältida. seetõttu on täiesti sobimatu, et äh, kasutatakse igasuguseid argumente selleks, et sõnavabadust äh, Äh, piirata, näiteks äh, süüdistatakse vabasõna levitajaid äh, relvakaubanduses või narkokaubanduses. mina olen mitu korda käinud Kasahstanis ja tahaksin öelda preambula kümne D kohta üht-teist, sellepärast et proua Kozlova ei ole vabastatud kõigidest süüdistustest, teda endiselt äh, valeinfo levitamises süüdistatakse, mis äh, võib tähendada kuni seitsmeaastast vabaduse kaotust. me peame tema juhtumit seirama ja toetama teda ja kõiki teisi, kes äh, sõnavabaduse nimel Kasahstanis võitlevad. suur tänu, ütleb juhataja. ja nüüd saab sõna härra Mamikin järgnevalt, palun, teil on üks minut aega. suur tänu teile, juhataja äh,, härra volinik, head kolleegid loomulikult, olukord väljendusvabadusega Kasahstanis on ideaalist üsna kaugel palju on vaja ära teha nii Kasahstani eh, valitsuse poolt kui ka eh, ühiskonna poolt tervikuna. mina isiklikult tean mitmeid blogijaid Kasahstanis. enne, kui ma sain parlamendiliikmeks, olin ma ise ka ajakirjanik ja ma töötasin nendega koos ning äh, lubasin neile hääle omaenda riigis, kus neil ei olnud äh, võimalik äh, oma äh, sõnumeid levitada. aga me räägime siin praegu hoopis millestki muust. kuidas me saame Kasahstanile loengut pidada, arvestades sellega, mis on meie enda kodudes juhtunud? Maksim Kotelov sai kuuekuuse vangistuse minu enda koduriigis Lätis sellepärast, et ta kirjutas ja avaldas internetis nalja äh, selle kohta, et eh, Läti lööb nüüd kampa Vene Föderatsiooniga, see on ka eh, kõnevabaduse piiramine. suur tänu teile, ütleb juhataja. Eh, teie olite viimane kõneleja nimekirjas ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. esiteks härra Tajani, palun, teil on sõna. Antonia, teil on sõna järgmise debati jooksul tahtsin sõna saada, palun. olgu. kuna nimekiri oli liiga äh, pikk, siis on nüüd see nüüd lühem, aga nüüd saab sõna härra Kuukan. suur tänu, juhataja. Kasahstanist sai esimene riik Kesk-Aasias, kellel on äh, PCA alla kirjutatud Euroopa Liiduga ja me loodame, et see eh, tõhustatud kahepoolne suhe aitab kaasa Kasahstani püüdlustele minna edasi demokraatlike reformidega ning jätkata selles raamistikus. hoolimata tugevastest suhetest Kasahstaniga peame me ütlema seda, et eh, surve kasvab sõltumatule meediaväljaandele ja väljaannetele üldisemalt ning ka vabakonnaorganisatsioonidele ajakirjanike nimekiri, keda ametivõimud taga kiusavad, on murettekitav. isegi äärmuslaste ja terroristidega võiteldes ei tule, ei tohi ohtu seada sõnavabadust. see tähendab eh, just eriti seda, et eh, enne valimisi tuleks seda õigust rakendada niimoodi, et valijad saavad õigesti oma valikuid teha ja kuna valimised on ees seismas, siis tahaksin ma eh, rõhutada seda, et OECD suuniseid tuleks ellu kutsuda. suur tänu, ütleb juhataja, nüüd saab sõna härra Kabuto. jällegi tahate järgnevas debatis sõna? Äh, kolleegid, te tõstate oma äh, sõnasoovi siin niivõrd vara, et absoluutselt raske on aru saada, millises debatis te tahate kaasa rääkida. nii et palun oodake, kuni see debatt saab ümber ja siis ei teki mingisuguseid äh, takistusi. härra Marias, suurepärane, teil on sõna. lugupeetud president, ma, Kasahstani majandus on rängalt kannatanud nafta hinna languse tõttu tõttu. pärast suve on hinnad äh, tunduvalt langenud ja see protsess jätkub selle majanduskriisi valdkonnas äh, on rahva rahulolematus eriti tuntav. vähemuste õigusi tuleb respekteerida ja see puudutab eriti vene vähemust, kuid režiim on suukorvistanud ajakirjanduse, samuti rikutakse töötajate õigusi ja <clears throat> samuti ka ametiühingute õigusi. peame saatma selge sõnumi Kasahstanile, kes on meie jaoks oluline majanduspartner Kesk-Aasias. sealgi piirkonnas on vaja stabiilsust ja majanduskasvu, kuid eelkõige eh, eh, on vaja eh, garanteerida inimõigusi ning sõbralikku kooseksisteerimist kristlaste ja moslemite vahel. suur tänu. ja nüüd? härra De Castaldo, kas tahate selles debatis sõna? tõepoolest, nii on. suur tänu teile, juhataja. nagu tavaliselt äh, kommenteerime me praegu inimes, inimõiguste rikkumist, mis on väga tõsine olnud Kasahstanis, äh, sealhulgas piinamine, sõnavabaduse äravõtmine, meediavabaduse takistamine äh,, Eh, igasuguseid eh, administratiivset eh, manöövrit selleks, et tagada väidetavalt siis riigi suveräänsus ja igasugused nükked erinevate ajakirjanike vastu räägitakse isegi interneti ligipääsu piiramisest selleks, et tagada rahvuslik julgeolek. Äh, ja selleks ei ole vaja mingisugust äh, kohtumäärust. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, sündis uus kriminaalkoodeks, kus on lisatud ka rahu rikkumise klausel, see on ajakirjanike töö takistamiseks ja vabakonnaorganisatsioonide takistamiseks samuti. nii et ärgem palun rakendagem siin mingisuguseid topeltstandardeid, me ei saa müüa oma äh, väärtusi nafta hinna eest, nii nagu mõnel pool seda tehakse, et meil on vaja ühtset loogikat äh, lähenemistes. suur tänu, ütleb juhataja, nüüd saab sõna härra Boltšak. suur tänu, et andsite mulle sõna ma äh, tahaksin jätkata sealt, kus härra Castaldo lõpetas. tõepoolest, uus kriminaalkoodeks, mis äh, võeti Kasahstanis vastu, tekitab väga palju emotsioone, tekitab ka küsimusi. minu kolleeg äh, nimetas ühte kuritegu, aga teine on veel, nimelt kogunemisvabadus Kasahstani juhid on väga selgelt hirmul, nad kardavad seda, et inimesed tulevad tänavatele ja demonstreerivad sõltumatu meedia on loomulikult demokraatliku riigi üks äh, põhialus äh, ja vabadus koguneda on täpselt samamoodi äh, õigusriigi kohane väljendusvabaduse suhtes eh, siis nii palju, et eh, kui me eh, vaatame Kasahstani presidendivalimisi, siis isegi opositsioon president Nazarbajevi vastu ütles, et Nazarbajev on kõige parem kandidaat presidendi ametikohale. see kõik ei vasta üldse mingisugustele õigusriigi põhimõtetele. ja seetõttu on vajalik, et Euroopa Liit tegutseb aktiivselt selles vallas suur tänu, ütleb juhataja, nüüd on meil vaba mikrofoni voor sellega seoses lõppenud ja volinik Haan saab sõna kohe komisjoni nimel. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed. Euroopa Euroopa Liit äh, seirab inimõiguste olukorda väga lähedalt äh, Kasahstanis äh, ja kõnelemisvabadus, sõnavabadus on tagatud põhiseaduses ning Euroopa Liidu jaoks on prioriteet, et riik nendest põhimõtetest kinni peaks. Euroopa Liit on olnud eesrinnas, kutsunud üles olukorra parandamisele ning on pidevalt tõstatanud küsimusi, mis on seotud väljendusvabadusega ka kahepoolsetes suhetes Kasahstaniga. Euroopa Liidule valmistab muret see, et vaba meediat survestatakse aina rohkem. viimase kahe aasta jooksul on väga palju väljaandeid kas suletud või nad on saanud ebaproportsionaalseid trahve oma tegevuse eest. me usume, et see ei mõjuta mitte ainult neid väljaandeid, vaid see viib ka selleni, et teised hakkavad enna, endale tsensuuri kehtestama. samuti on piiratud väljendusvabadus veebis hiljuti just äh, oleme näinud mitmete blogijate arreteerimist ja süüdimõistmist, kes on sotsiaalmeedias oma arvamust väljendanud. Äh, kolm äh, blogijat on just hiljuti vabastatud ning nende liikumise piiramine on ka ära kaotatud siin on loomulikult oluline ka see, et seaduslik raamistik näeb ette kuri, näeb ette trahve ja vabaduse kaotust inimeste eest, kes eh, kes oma väljendus, eh, vabadust kasutavad. kriminaalkoodeksi artikkel sada seitsekümmend neli eh, rakendab karistusi erinevate tegevuste eest ning selle alusel mõistetakse süüdi ajakirjanikke ja blogijaid. Euroopa Liit rõhutab, et väljendusvabadus on väga oluline demokraatliku ühiskonna arengu tarvis Kasahstanis Äh, ning seda ka tõhustatud partnerluse koostöölepingu läbirääkimiste puhul. Äh, kahekümne esimesel detsembril Astanas käies äh, lepingu allakirjutamisel kõrge esindaja tõstatas oma kolleegidega ka selle küsimuse, kuivõrd oluline on vabakonna toetamine ja ühiskonna toetamine läbi põhivabaduste ja inimõiguste. Euroopa Liit on ka jätkuvalt äh, toestanud vabakonna organisatsioone Kasahstanis, äh, toetanud pressivabadust ning väljendusvabadust. seda Euroopa Liidu äh, demokraatia inimõiguste instrumendi alusel. Euroopa Liit on valmis koostööks kõikide partneritega selleks, et neid teemasid lahendada. suur tänu! suur tänu, äh, volinik Haan. suur tänu, et võtsite selle debati kokku. ma tahaksin äh, kolleege teavitada sellest, et meieni on jõudnud äh, seitse resolutsiooni eelnõud. ja arutelu on nüüd lõppenud ja hääletame täna veel hiljem aga läheme edasi, päevakorraga järgmine päevakorrapunkt on Egiptus ja eelkõige Giulio Regeni juhtum. kõigepealt äh, saavad sõna selle resolutsiooni koostajad. proua Lohpiiler kõigepealt, palun. suur tänu, äh, proua juhataja, inimõiguste olukord Egiptuses on äh, traagiline ja muutub järjest traagilisemaks. Egiptuse ametkonnad äh, rõhuvad äh, põhivabadusi, inimõiguste eest võitlejaid kiusatakse taga, vabaühendusi ähvardatakse sulgemisega. kõik, kes vahistatakse Egiptuses, äh, on suures ohus. inimesi ähm, vahistatakse meelevaldselt ja hoitakse väga pikalt kinni. väga palju on räägitud nii-öelda kadunud kinnipeetavatest ja, ja järjest rohkem on egiptlasi, kes äh, vahistamistingimustes on äh, hukkunud, vangistustingimused on kohutavad ja sellised äh, rünnakud kinnipeetavate osas ei jõua kunagi kohtu ette. kui ma käisin paar nädalat tagasi Egiptuses, oli just leitud Itaalia teadlase Regeni surnukeha. ja minu meelest oli väga kõnekas see, et erinevatel kohtumistel aktivistide, ajakirjanike ja diplomaatidega räägiti tema surmaga seoses paljudest inimõiguste rikkumistest riigis. väga paljud ütlesid, et julgeolekuaparaadi äh, liikmed on selle surma eest vastutavad. Euroopa Liit peab Egiptusele saatma selged sõnumid. Äh, põhivabaduste äh, rõhumine ei vii stabiilse ja rikka Egiptuseni. seni, kuni inimõiguste olukord oluliselt ei parane Egiptuses, ei kavatse Euroopa äh, Liidu liikmesriigid olla kaasosalised selles kuriteos ja peaksime igasugused relva, igasuguse relvaeksi peatama. suur tänu, härra Pelder saab sõna järgmisena. suur tänu, proua juhataja Giulio Regeni koletu mõrv võib äh, potentsiaalselt mõjutada suhteid Egiptuse ja Euroopa Liidu vahel. ja on äärmiselt oluline, et me vaataksime, millised on uurimise tulemused. Itaalia ja Egiptuse ühtse uurimismeeskonna töö tulemused tuleb ära oodata Egiptuses äh, on äh, hävitatud palju kirikuid, äh, peaaegu üheksateist ja sellega peaks, sellel peaks sellel peaks ka tähelepanu pöörama. ja lisaks sellele on Egiptus vastu võtnud Jumala tõotamise seadusandluse ja tegelikult tuleks ka see võtta vaatluse alla Euroopa Liit peaks rohkem tähelepanu pöörama see vabaduste piiramisele Egiptusega läbirääkimistes, suur tänu. suur tänu, härra Pelder, järgmisena sõna kolleeg Corrao. suur tänu, proua juhataja. Giulio Regeni oli eurooplane keegi, kes tahtis omalt poolt panustada parema ühiskonna, vaba ühiskonna ülesehitamisesse Egiptuses ja tema poolt tehtud uuringud tõid päevavalgele Egiptuse riigi jaoks ebamugavaid asju ja meedia ja valitsus on sellised asjad pidevalt pannud kalevi alla. härra Regeni tahtis aga nendest asjadest rääkida ja selle pärast äh, tapeti ta nii äh, argpükslikult ja brutaalsel viisil. ta oleks võinud olla ükskõik kes meie seast, oleks võinud olla teie poeg, teie lapselaps, kes iganes. Euroopa Liit ei tohiks äh, vaatamata su tihedatele suhetele Egiptusega äh, loobuda nõudmistest selguse osas, et kuidas eh, eh, Giulio Regeni hukkus. ei tohi jääda ükski kivi töörama, pööramata. Eh, ei tohi lubada vere, Giulio Regeni verd valada selleks, et varjata oma hämaraid tegutsemisi. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Borgetsio suur tänu, proua juhataja. tõde ja õiglus äh, Giulio Regeni jaoks, ma tahtsin seda nõuda Ahvet komisjonis, aga mind takistati. Ähm, kõrge esindaja Mogherini oli kohal toona ja ei öelnud poolt sõna ka Regeni juhtumi kohta meie sellele resolutsioonile alla ei kirjutanud. Äh, see on lihtsalt liiga nõrk, see tundub olevat lihtsalt äh, väike süüdistus Egiptuse režiimi suunas, kes ju tegelikult on täiesti kindlalt olnud süüdi nende asjade eest. aga tekib küsimus, et kui Morsi äh, oli võimul siis ei kritiseeritud Euroopa poolt üldse äh, seda moslemi vennaskonda nimetati demokraatideks äh, ja äh, pressisõpradeks. ma arvan, et me oleme nüüd kõik juba veidi tüdinud sellest topeltmoraalist inimõiguste kaitse puhul. midagi tuleb öelda selle kohta, et härra Regeni kaasati asjadesse, mida tegelikult juhivad, juhitakse Briti luurekeskustest. aga sellest me muidugi ei tohi rääkida. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Štehovski suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik, Giulio Regeni juhtum, see tuleb kuulutada tõesti koletuks see tekitab küsimusi meie kodanike julgeoleku kohta, turvalisuse kohta nendes riikides, millega me koostööd teeme. Egiptust me ju peame oma strateegiliseks partneriks tuge-, tulevikus, keegi, kes on meiega ühes paadis. nii et seega sellised juhtumid ja arvestades edasisi arenguid Egiptuses ka, on tõesti šokeerivad. ma pean ütlema, et mul on hea meel selle üle, et esimest korda on Egiptus lubanud äh, välismaise uurijate meeskonna oma riiki, seekord siis itaallaste uurimismeeskonna. see on õige samm õiges suunas, aga sellest ei piisa. ja sellepärast ma tahaksingi Rahvapartei äh, nimel üles kutsuda Egiptuse ametivõime, et nad annaksid endast kõik, tõesti annaksid endast kõik, et tagada Euroopa Liidu kodanike julgeolek, vaatamata nende usulisele või poliitilisele kuuluvusele. Nad peavad äh, seda väga tõsist juhtumit arutama. suur tänu ja nüüd äh, saab järgmisena sõna proua Šake pooleteiseks minutiks. suur tänu, äh, proua juhataja, volinik, kallid kolleegid, äh, ajal, mil me leiname ühe briljantse Itaalia tudengi elu, jõuab meile kohale see, kui ebaõiglane on olukord Egiptuses ja me peame sama mm, häälekalt nõudma õiglust kõikide kadumiste osas Egiptuses. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on seitsesada inimest läinud niimoodi kaduma, vastavalt vabaühendustele, kes näevad, et luureorganisatsioonid on samuti seotud piinamistegevusega ja Egiptuse ametivõimudel tuleb nõuda lubaduse täitmist, et nad annavad vaba voli välisuurimismeeskondadele, meil on vaja sõltumatut äh, uurimistööd seda tegelikult peamistel juhtudel üldse ei toimugi, on äh, Egipt, tänases Egiptuses on rohkem äh, ebaõiglust äh, kui, kui õiglust ja karistamatust, tuleb kaitsta ka poliitilist opositsiooni üle kahekümne kahe tuhande inimese on vahistatud vastavalt Egiptuse võimudele endile. on tagumine aeg, et Euroopa Liit võtaks sõna ja vähemalt peataks tehnoloogiliste süsteemide eksportimise, mis aitab kaasa inimõiguste rikkumisele. on illusioon, kui me arvame, et Egiptus on meie liitlane terrorismivastases võitluses, kui sealsamas ei kaitsta egiptlaste endi õigusi. ja tõesti, mul tekib küsimus, et miks ähm, hiljutised, äh, hiljutised arengud ei ole ole olnud meile õppetunniks Euroopa Liidu poliitikates. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Araabia kevade äh, äh, äh, juured ei ole ju kuhugi kadunud ja tuleb arvestada nende põhjustega, miks inimesed tänavatele läksid. suur tänu, kolleeg Maltese. suur tänu, proua juhataja. viis nädalat on tänaseks muutunud Giulio Regeni surmast ja igal nädalal tuleb Egiptuse valitsus välja uue versiooniga ja tõesti tundub, et tegemist oli poliitilise mõrvaga äh, Al-Sisi äh, käsul. tegemist oli julge Euroopa teadlasega. meie valitsus äh, ei ole samuti äh, olnud piisavalt väärikas, et äh, see äh, tume nii-öelda nali äh, päevavalgele tuua väidetavalt oleme me kiplastega ühes paadis terrorivastases võitluses, see on tegelikult väga groteskne, arvestades, et äh, Egiptuse diktaatori peamiseks eesmärgiks on just nimelt igapäevaselt oma inimesi rõhuda me tahame Julia Regeni väärikuse siin kojas taastada, see on äh, jah, õige samm, aga sellest ei piisa, me peame mõtlema sellistele režiimidele, kes kasutavad meie vahendeid, näiteks nagu ka Erdogani režiim, et äh, rõhuda omaenda rahvast, me peame taastama oma väärtused ja, ja võitlema niimoodi terrori vastu. suur tänu, kolleeg Pantseeri. tänu, president. Euroopa liit peab rangelt hukka mõistma Giulio Regeni äh, piinamise ja mõrva. peame kasutama kõiki meie käsutuses olema kasulikke dokumente, vajalikke dokumente selleks, et Itaalia võimud saaks kiire ja, kiirelt ja põhjalikult äh, seda äh, jõhkrat mõrva uurida, et jõuda tõeni. Egiptuses peavad kaduma inimröövid ja piinamised Ehm, protesti eh, seadus eh, kaks tuhat kolmeteist, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrist eh, on kasutusel selleks, et inimesi arreteerida sõnavabaduse kasutamise või kodanike õiguste nõudmise eest, ametiühingutel tuleb samuti lubada vabalt tegutseda. kahtlemata on Egiptus oluline partner Euroopa Liidu jaoks, kuid ta ei saa seda olla ükskõik millise hinnaga me ei saa sulgeda silmi selle eest, mis juhtub ja mis edaspidigi juhtub. suur tänu. ma näen, et härra Kaan tõstis käe, kuid ma ei saa teile sõna veel anda, te olete kõnelejate nimekirjas eh, ja te saate sõna hiljem, me peame õigeaegselt hääletama ning äh, nüüd ma autorite sõnavõtud lõpevad ja annan sõna ähm, äh, fraktsioonide esindajatele, kõigepealt saab sõna härra Boltšak. suur tänu, et te andsite mulle sõna, sooviksin öelda, et ähm, on vaja aru saada sellest, et Egiptus on keerulises olukorras, kuid see ei ole vabandus selleks, et äh, selliseid inimõiguste rikkumisi kuidagi äh, Äh, aktsepteerida. mõrvati Euroopast pärit ajakirjanik ja riigivõimud äh, käituvad viisil, mis äh, ei vasta reeglitele, millest nemad peaksid kinni pidama. oleme näinud, et see pole sugugi mitte ainujuhtum Egiptuses, peame vaatama, kuidas kasutat-, rakendatakse tegelikult põhiseadus. praeguseks on kadunud paljud inimesed viimastel aegadel ning selge on see, et praegune režiim ei täida oma kohustusi rahvusvahelise õiguse äh, tasandil. suur tänu, järgmisena saab sõna proua De Monte Eh, sotsialistide ja demokraatide nimel. suur tänu teile, lugupeetud daamid ja härrad. täna räägime me inimõiguste rikkumisest Egiptuses, eriti aga Giulio Regeni mõrvamisest. ta oli noor teadlane, minu kaasmaalane, kellel oli terve elu veel ees. ta sõitis Kairosse, et jätkata oma uurimist, keda, teda jõhkralt piinati eh, ja eh, mõrvati, me saime tagasi tema keha, kuid me ei saanud kätte tõde. me ei saa lubada, et egiptlased üritavad tõde varjata, see pole lubatav, me oleme võlgu selle temale, tema perekonnale, tema sõpradele. ja äh, loodame, et tema koduküla ja need noored, kes usuvad veel ehm, vabadusse ja inimõigustesse, et sellest ei saaks keegi neilt ära võtta. järgmisena saab sõna härra Puhner, teil üheks minutiks sõna. suur tänu mulle sõna andmast. inimõigused ja õigusriigi põhimõtted on Euroopa Liidu tuumväärtusteks ning see on ka kaubandusstrateegia osa, et me peame jälgima rohkem, et meie kaubanduspartnerid peavad samadest reeglitest kinni. nüüd kahjuks peab aga nentima, et inimõigused on Lähis-Idas äh, jalge alla trambitud peaaegu kõikjal. aga Egiptuse äh, eriline olukord on selline, et viimastel aastatel on olukord dramaatiliselt halvenenud valitsus tahab nähtavasti igasuguseid poliitilisi tegevusi äh, keelata, isegi tegevusi äh, selle valitsuse huvides ja seetõttu on see resolutsioon, mille me loodetavasti täna kokku lepime, õigel ajal päevakorras ning ma palun äh, tungivalt komisjonil pidada silma selle peal, et need kaubanduspiirangud, milles on kokku lepitud, neist peetakse ka kinni, aitäh! järgnevalt eh, saab härra Castaldo sõnaks eh, üheks minutiks. suur tänu teile, eh, juhataja. täna oleme täna siin selleks, et hukka mõista barbaarset mõrva. on täiesti öö, võimatu see, et igasuguseid äh, kavalaid nõkse on kasutatud selleks, et äh, sellist piinamist ja mõrva kinni katta, aga tundub, et tegemist on tegelikult äh, erinevate võimu osapoolte siseheitlusega siin me peame püüdma heita valgust äh, Giulio Regeni surmale, see ei pea olema mingisugune mugav tõde iseenesest, me peame äh, sõnavabaduse ja kogunemisvabaduse taastama Egiptuses, sellepärast et mitte miski ei õigusta õigustamatut. äärmuslus ja terrorism äh, ei saa seljatatud, kui riik kasutab terrorit. ametivõimud peavad jagama kõiki informatsioonikillukesi, mis neil on, iga hinna eest ei ole võimalik vaikida. aga ei piisa sellest, et me meenutame Julie Regenit, vaid me peame kõik tegutsema, me peame seadma jalule õiguse ja öö, seda Julie Regeni huvides. suur tänu, ütleb juhataja, järgnevalt palun kolleeg Lopes üheks minutiks me oleme tulnud siia selleks et mõista hukka Giulio mõrv kuid meenutagem ehm, Äh, meenutagem ka seda, et ta hukkus nagu paljud on hukkunud Egiptuses viimase viie aasta jooksul ning soovime öelda seda, et tulevikus rahvusvahelistes suhetes on võimalik ohvreid austada ainult otsides tõde, tõde, mida üritatakse pidevalt varjata. Giulio ei ole isoleeritud juhtum ta on osa neist sellest ülimalt pikast nimekirjast äh, aktivistidest, advokaatidest, inimõiguste kaitsjatest, kellest mõned on arreteeritud ja teised mõrvatud ja piinatud äh, viimaste aastate jooksul Egiptuses. soovime öelda, et tema surm ei olnud asjatu, et äh, tema sallivus inspireerib meid ja seda selle piirini, et ütleme, et me ei äh, luba rikkumisi äh, terrorivastase võitluse nimel ning äh, selline ning eelkõige nõuame meie olulistelt partneritelt nagu Egiptus inimõiguste austamist. suur tänu teile. suur tänu, härra Kaan järgnevalt uh,. suur tänu, proua juhataja ma mõistan tugevalt hukka Julie Organi tapmise ning väljendan oma solidaarsust ohvri lähedastega. meil on vaja sõltumatut ja usaldusväärset äh, uurimistegevust, äh, mis siis täpselt äh, selle inimesega juhtus. aga sadu kadumisi on sellest ajast, kui sõjavägi juhtimise Egiptuses üle võttis, meil on vaja õiglust Giulio äh, ja tema pere jaoks, aga meil on vaja õiglust ka äh, nende inimeste jaoks, kes on kadunud äh, või keda ahistatakse igapäevaselt. inimesi on isegi piinatud surnuks või liigset jõudu on ametivõimud kasutanud repressiivsete protestiõiguste ja muid õigusandluse osi tuleb muuta Egiptuses sellepärast, et ettekäändel tagada eh, riigi julgeolek, eh, inimesi lihtsalt taga kiusatakse. Egiptus peab eh, viima läbi need reformid selleks, et rahu ja stabiilsus oleks Egiptuses kestev, aitäh! suur tänu ja nüüd Äh, pärast äh, lühikest äh, kõnede nimekirja jõuame vaba mikrofoni vooruni, kus on väga palju sõnasoovijaid, kahjuks aga ei saa ma kõigile sõna anda, ütleb juhataja, sellepärast et nii palju aega pole. esiteks saab sõna siis härra Dajani. Un interlocutore importante della Unione. Egiptus on väga selgelt Euroopa Liidu oluliseks partneriks see on tähtis äh, ka Lähis-Ida stabiilsuse jaoks tervikuna. aga me ei tohi kindlasti oma väärtusi äh, mitte ise kõrvale lükata äh, igasuguste kaubanduslike või poliitiliste huvide nimel meie dialoog sellise riigiga nagu Egiptus nõuab ka seda, et me peaksime inimõiguste osas koostööd tegema. Euroopa Liit seisab inimõiguste eest ning see puudutab ka riike, mis jäävad Euroopa Liidust väljaspoole. välisasjade kõrge esindaja peaks ehk selles osas ka aktiivsemaks muutuma, täpselt nii, nagu ta oleks pidanud aktiivsemalt tegutsema kahe itaallase puhul, kes Liibüas tapeti või kes eh, on vangistatud, meie seisame oma väärtuste eest Äh, kolleeg, teile aplodeeriti, äh, suurepärane, järgnevalt saab sõna härra Caputo. suur tänu teile, juhataja. Euroopa peab äh, olema Itaalia kõrval selleks, et Giulio Regini traagilisele surmale valgust heita. Itaalia välisminister ütles samuti, et tuleb äh, kasutada võimalust äh, viia läbi äh, tungiv uurimine ja igasuguste vastustega ei ole me päri. härra Regeni surmale asjaoludele tuleb valgust heita ning samuti tuleb kaitsta inimõigusi Egiptuses. Egiptus on meie jaoks oluline partner ja Euroopa Liit peab seirama, milline on inimõiguste olukord riigis, sealhulgas ka näiteks usuvabaduse põhimõtted ning äh, oluline on see, et äh, nendele tumedatele tegudele tuleb heita valgust. järgnevalt saab sõna kolleeg Marias. suur tänu. hiljuti äh, rääkisime me siin äh, kojas Egiptusest ka juba varem. Giulio Regeni tapmine Egiptuses, Euroopa Liidu kodaniku tapmine äh, lõpuks murdis kaameli selja. me öö, avaldame kaastunnet tema perele ja toetame oma Itaalia kolleege, kes on nüüd sekkunud ja kes, ja toetan ka kõik, kõike seda, mida Tanja öeldi siin saalis. Egiptus peab kinni pidama inimõigustest ja ühtlasi tuleb tagada see, et Egiptuse kodanikud mõistaksid, et ähm, rahva vabaduste piiramine ja surve alla seadmine viib tegelikult džihadistide võidukäigule, kes lõikavad sellest ainult kasu ja Euroopa Liit peab nii kindlameelselt kui võimalik hukka mõistma Julia Regeni tapmise. suur tänu, härra Telliska saab järgnevalt sõna. suur tänu, juhataja kõigepealt äh, kaastunne perele ja äh, kaasmaalastele ähm, siis Julia Regini surma tõttu äh, tõesti sõltumatu uurimine on hädavajalik. aga see on ainult üks äh, sadadest tuhandetest juhtumitest ja ma tõesti mõtlen selle peale, et äh, Äh, mida äh, teevad ametivõimud Egiptuses, aga muret valmistab veelgi rohkem see, et me rääkisime eile äh, partnerlusest Türgiga ajal, mil Erdogan käitub, nagu ta käitub, räägime me siin viisa liberaliseerimisest, avame läbirääkimispeatükk, Kasahstan jällegi, just puudutasime seda teemat, kirjutame alla tõhustatud koostööle ja me näeme, milline riik see on. Egiptusega on ka vaja suhteid edendada, aga tõesti, volinik, vaadake nüüd, jätke omad kõnepunkti kõrvale ja mõelge selle peale, kuidas me saame Egiptuse poliitikat muuta niimoodi, et me saaksime tõesti tugevat partnerlust nendega rajada tulevikuks. härra Kuusal on sõna. suur tänu kümme aastat tagasi Mahala naisametiühingu liikmed näitasid meile Egiptust, mis nõudis vabadust, sotsiaalset õiglust ja leiba. Mubarak oli äh, Äh, Ameerika paipoiss ja ka Euroopa paipoiss. õnnetuseks vabast, vabadus ei jõudnud, õiglus ei jõudnud äh, ja leib samuti mitte lauale, vaid uus äh, riigipööre ja USA maksab endiselt miljard eurot Egiptuse armeele ja Euroopa Liit endiselt müüb sellele riigile relvi arrete-, see režiim on arreteeris möödunud aastal tuhat inimest ja hukkas kümneid inimesi ja seda soovis ka meile rääkida Giulio äh, Regeni, selleks pärast teda jõhkralt piinati ja mõrvati. Euroopa Liit ei peaks sellist asja lubama. mina kahtlen aga sügavalt selles, et Euroopa Liit näitas üles mingisugustki solidaarsust ja tegeleks, sest ta kasutab inimõigusi ainult siis, kui see talle endale sobib. nüüd annan sõna äh, härra Paanole, palun. proua juhataja, selles tõsises küsimuses tahaksin ma rõhutada seda, et äh, kui äh, Euroopa oleks tõesti ühendatud selles küsimuses, siis me ütleme Egiptusele, et kas te räägite tõtt selle kohta, mis juhtus Julia Reginiga või siis peatame igasugused edasiminekud äh, diplomaatilistes ja kaubanduslikes suhetes. see oleks ilmselt piisav selleks, et Egiptuse ametivõimud saaksid aru, et nad ei saa äh, lihtsalt äh, Regeni äh, enda lähedastega niimoodi ümber käia ja mängida ning ka selle kontinendiga, mis praegu ootab Egiptuse valitsuse vastust. sellest piisaks ilmselt. juhataja ütleb, et järgmine kõneleja on härra Tšiku suur tänu teile, juhataja. selgelt on ka Euroopa usaldusväärsus. ja oluline on jõuda tõeni läbi sellise uurimise, mis ei ole siiamaani olnud sõltumatu nii et eh, igal juhul on vaja sõnadelt liikuda üle tegudele, me peame tagama, et Äh, tagataks läbipaistvus ja informatsioon äh, härra Regeri traagilise surma kohta sellepärast et ta sattus teise süsteemi hammaste, hammasrataste vahele kui see, mida ta tundis. kõrge esindaja proua Mogherini peab selle läbipaistvuse tagama ning äh, Itaalia valitsus peab omalt poolt takistama kaubandussuhete edasiminekut, kuni tõde on äh, selgunud ja see on prioriteet number üks. suur tänu, head kolleegid ja härra Haavits saab järgnevalt sõna, palun suur tänu, Euroopa Liidu Parlamendi äh, Briti liikmena tahaksin ma äh, äh, toetada Itaalia kolleegi nende mures ning tegelikult avaldada kaastunnet kõikidele lähedastele, kes on kaotanud inimesed, oma lähedased inimõiguste rikkumise tõttu. härra Haan ja tema Äh, kolleegid, te peaksite äh, seiremehhanisme tugevdama, mis puudutab äh, repressioone rahvusvahelise raporti valguses, et selliseid seadmeid on Nokia, Siemens ja häkkerite meeskond edasi müünud Egiptuse võimudele. viimane neist baseerub muideks Itaalias nii et eh, igasugust pealtkuulamistehnoloogiat on edasi müüdud eh, ja Egiptuse ametivõimudel on ligipääs sellistele võimalustele ilma igasuguse avaliku seireta. Euroopa ettevõtted, kes on selle ekspordiga eh, seotud, on ÜRO põhimõtete vastaselt tegutsenud ja Euroopa Liidu ametivõimud peavad tagama, et selline tegevus oleks illegaalne tulevikus. järgnevalt saab kolleeg Šogor sõna Giulio Regeni tra-, traagiline ja brutaalne surm, seda tuleb uurida ja seda sõltumatute äh, ametkondade poolt, kuigi mina kahtlen tõesti, et täit tõde me kunagi kuulda saame. Äh, tundub aga, et see noor inimene ei sattunud tavapärase kuriteo ohvriks, aga tema surm oli poliitiliste tegevuste poolt motiveeritud. see on täiesti aktsepteerimatu, isegi kui see juhtub riigis, äh, kus Äh, julgeolekuküsimused on hägused isegi viis aastat pärast äh, resolutsioon, äh, revolutsiooni, ilmselt on turvalisuskaalutlusest hullematki veel kui viis aastat tagasi. Euroopa Liit peab näitama Itaaliaga üles solidaarsust ning peab tegema kõik endast võimalikku, et selliseid juhtumeid tulevikus ei esineks. suur tänu, ütleb juhataja ja nüüd minu kõnelejate nimekirjas on härra Manifi viimane E suur tänu teile, juhataja. tõde ja õigus Julio Regini jaoks on meie kohustus ja vajadus Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. me peame olema kindlad selles, et ükski Euroopa majandusjõud ei osale inimeste piinamises, eh, pealtkuulamises ja karistamises, mis paraku Egiptuses aset leiab Äh, olukord on selline, et inimõigusi on korduvalt rikutud ja meie ühtne resolutsioon äh, tuletab neid kõiki meelde. Äh, samuti tuletatakse meile meelde meie kohustust kogu jõuga sellisele olukorrale vastu seista. Giulio Regeni juhtumi sarnane peaks meil panema mõtlema eriti just neid noori inimesi, kes poliitikasse on kaasatud, kes tahavad maailma muuta. ma arvan, et Giulio ise ka läbi oma uurimistegevuse püüdis asju muuta. ja ei ole õige, et ta selle eest pidi maksma oma eluga. juhataja ütleb, et äh, ma olen kindel, härra volinik, et kõigil on sama äh, meel selles osas, aga teil on nüüd võimalus võtta kokku see arutelu suur tänu teile, juhataja, tõepoolest ma arvan, et me jagame sedasama vaatenurka ja me oleme kõik šokeeritud äh, Eh, kui avastasime eh, kolmandal veebruaril Kairos Julia eh, Regeni surnukeha pärast seda, kui ta kahekümne viiendal jaanuaril kadus. selle noore doktorandi surm Kairos ei ole mitte ainult isiklik tragöödia kõigi jaoks, kes seda tundsid, aga see on täiesti vastuvõetamatu tragöödia kogu Euroopa Liidu jaoks, institutsioonide jaoks ning inimeste jaoks ja ma arvan, et seda on kõik kõnelejad täna ka väljendanud kõrge esindaja Mogherini äh, on äh, Regini äh, surma asjaolud tõstatanud mitmel korral kohtumisel Egiptuse välisministeeriumiga ja välisministriga ning nõuab avalikku uurimist selleks, et selleks, et heita täielikku valgust kurjategijatele. ka ka välisteenistusega äh, tõstatati seesama küsimus. Äh, välisasjade kõrge esindaja vaatab lähedalt äh, neid asjaolusid ning koostööd tehakse lähedalt ka Itaalia valitsusega. Euroopa Liit tähtsustab väga oluliselt inimõiguste kaitsmist ja toetamist erinevates riikides, sealhulgas Egiptuses nüüd tuues veel ühe hiljutise näite, oleme mitu korda äh, sekkunud sellesse, et Nadimi keskust tahetakse sulgeda. Äh, tegemist on siis keskusega, kes aitab ja toetab äh, piinamise ohvreid inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kaitsmine on Euroopa Liidu välistegevuse tuumväärtuseks ja poliitikate omaks samuti kaks tuhat viisteist Euroopa Liit lõi uued kahepoolsed äh, suhted Egiptusega, mis kahe tuhande kümnendast aastast peatati, eesmärk oli taas äh, panustada võtmevaldkondadesse, sealhulgas demokraatia inimõiguste omasse ning äh, teha koostööd mõlema riigi huvides. poliitiliste inimõiguste dialoog Egiptusega äh, Äh, on äh, nüüd tugevdatud, esimene kohtumine äh, toimus juba hiljuti. välisesinduse esindajad on ka vabakonnaorganisatsioonidega, inimõiguse kaitsjate ja teistega kontaktis ning proua Mogherini oma visiidil Kairos kohtus ka nende esindajatega neli kuud tagasi me töötame Euroopa Liidu liikmesriikidega koos selleks, et teha poliitiline avaldus inimõiguste olukorra kohta Egiptusel, et kolmeteistkümnendal märtsil Genfis see ette kanda ÜRO juures meie esindaja plaanib äh, ka äh, minna Egiptusesse järgnevate kuude jooksul ning olema aktiivselt inimõiguste alal Egiptusega koostööd tegemas. ma võin teile tagada seda, et me jätkame äh, tehes kõik, mis me saame koos Itaalia ametivõimudega selleks, et tagada tõe väljaselgitamine ning et need, kes vastutavad Giulio režiimi mõrva eest, tuuakse kohtu ette. aga me toetame ka selle nimel, et tulevikus selliseid tragöödiaid vältida. me kutsume üles ja toetame täielikult kahe tuhande neljateistkümnenda aasta põhiseaduse äh, elluviimist, eriti just juhtimise ja õigusriigi äh, vallas ning inimõiguste toetamist äh, toetamist, äh, ka Egiptuse inimeste toetamist demokraatia teel ning me oleme praegu oma koostöö jooksul Egiptusega valmis toetama ka vabakonna organisatsioone kõikide nende probleemide tõstatamisel eh, demokraatia toetamise nimel riigis ja see on meie poliitika eh, tuumaks Egiptusega, aitäh! suur tänu, eh, volinik Haan, selle kokkuvõtte eest meieni on jõudnud kaheksa resolutsiooni eelnõu ja nüüd on arutelu sellega ka lõppenud. hääletame täna. järgmine päevakorrapunkt, olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja esimesena saavad sõna meie resolutsiooni koostajad, härra Sebastian. palun suur tänu, äh, austatud äh, proua juhataja olukorra halvenemine Kongo demokraatlikus vabariigis on äärmiselt kahetsusväärne. president Kabila püüded jääda võimule hoolimata sellest, et põhiseadus seda ei luba, tekitab äh, paljusid proteste opositsiooniparteide ja kodanikuühiskonna juures. repressioonid on jõhkrad ja teame, et on olnud palju hukkunuid olukord äh, käib käsikäes äh, ka äh, talumatu vaesusega, mis ähm, milles elab enamus Kongo elanikke ning samuti ka see eh, <clears throat> väheintensiivse sõja poolt tekitatud vägivald, kuid eh, me ütleme, et see on väheintensiivne, kuid eh, see on hävitanud tuhandeid inimesi riigi põhjapiirkonnas, eriti on seda pannud naisi. me nõuame rangelt president Kavilalt, et ta respekteeriks inimõigusi, põhiseadust ning et ta astuks samme tegemaks avalikkusele arusaadavaks, et ta ei kavatse jääda igavesti võimule oma rahva tahte vastaselt. samuti sooviksin, et selles eh, resolutsioonis viidatakse ka eh, maavaradele, mis, eh, millega kaubitsetakse selles piirkonnas see, sellega kõigega on seotud äh, majandusküsimused ning äh, selle tõttu voolab viri, äh, veri selles piirkonnas, kuid neid maavarasid kasutab enda huviks ära Euroopa Liit. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Temesmaaker suur tänu, me oleme jõudnud nüüd tõesti ristteele demokraatlikus Kongo vabariigis isegi äh, Kabila toetajad on nõudnud konstitutsiooni muutmist. sellel presidendil ei ole mitte mingisugust poliitilist tulevikku enam, kui ta tahab äh, veel ühe Äh, mandaadi olla presidendiks. inimõiguste olukord on oluliselt äh, halvenenud. Kongos äh, kehtib ainult üks tõde, nimelt tuleb vait olla. inimõiguste eest võitlejad, ajakirjanikud, opositsioonijuhid, neid ta kiusatakse taga, pannakse vangi, teinekord isegi tapetakse. isegi noored inimesed, kes rahumeelselt meelt avaldavad, ei pääse näiteks äh, äh, Mark Vambala ja, ja Fred Bauma on äh, juba aasta olnud vangistuses nüüd. liikmesriigid, meie nõukogu peab aktiivset rolli mängima selleks, et Kongoga käivituks arutelud, me peame lõpetama selle karistamatuse kultuuri, võetakse ära mikrofon, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Corrao suur tänu, ähm, Kongo demokraatlikus vabariigis äh, on äh, lahvatanud tõsine poliitiline kriis, demokraatia on ohus. president Kabila jõupingutused valimisprotsessi aeglustamiseks oma mandaadi äh, pikendamiseks on diktata-, diktaatorlik tendents ja loomulikult õõnestab see põhivabadusi ja inimõigusi Kongos Kongo tegelikult sümboliseerib väga hästi ka Euroopa Liidu välispoliitika peataolekut. tegemist on maailma rikkaima riigiga, kui me vaatame maavarasid ja, ja sellepärast suhtumegi nendesse nii, nagu me ilmselt suhtleme, vaatame, millised on kaubandusnäitajad. meie välisvaatlusmissioonide järeldusi ei ole seni arvesse võetud, kuid tuleks võtta selleks, et me saaksime lahti sellest ohust, et Kabila istub kolmandat äh, mandaati ametis tuleb äh, tähelepanu pöörata ka inimestele, kes on vangistuses, nende tervislik olukord on väga kehv. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Gabriel. suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik, äh, mul on väga hea meel, et me oleme päevakorda võtnud äh, inimõiguste arutelude all Kongo Demokraatliku Vabariigi ja, ja valimiseelse pi-, ähm, perioodi järgnevad nädalad on väga olulised eh, kogu selle suurte järvistu piirkonnale. ma tahaksin viidata mõnedele aspektidele, mis on ühistekstis. kõik, mis puudutab valimisprotsessi ennast, ma nõuan seda, et rakendataks välimisvaatlusmissiooni eh, järeldused aastast kaks tuhat üksteist ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta missiooni järeldused, mille eesotsas oli mul au olla. on nõudne, et valitsus ja president kannaks oma vastutust. Eh, tuleb avalikustada nii valimiseelarved äh, kui ka muud äh, aspektid nii kiiresti kui võimalik. nüüd julgeoleku küsimused. ma tervitan seda, et MONUSCO mandaati on pikendatud ja ma toetan nende pädevuste laiendamist ka tsiviilisikute kaitsmisele ja kolmandaks nüüd regionaalne dimensioon. Euroopa Liit ja Aafrika Liit peavad andma endast kõik selleks, et äh, alal hoida poliitilist dialoogi regiooni riikide vahel, selleks et vältida pingete hoogustumist, süvenemist selles piirkonnas suur tänu, järgmisena saab sõna härra Köörens. suur tänu, proua juhataja põhiseaduslik kord äh, ühes riigis peaks kaitsma oma äh, kodanike riigi omavalilise tegutsemise eest äh, ja Kongos me oleme ju näinud seda, et on rikutud põhiseaduslikku korda. üritatakse muuta siis põhiseadust selleks, et ametist lahkuv president Kabila saaks kolmanda mandaadi ja Euroopa Parlament peab sellest rääkima oma täiskogus nüüd siis sellepärast. mulle tundub, et tõesti ongi põhjust sellest rääkida, tuletagem meile meelde, et äh, me oleme toetanud algusest peale Kongo Demokraatliku Vabariigi demokraatiseerumise protsessi. tegemist on riigiga, kes on täitnud eelmistel valimistel valimise korraldamise tingimused. Nemad äh, on omalt poolt panustanud äh, härra Kabila siis riigi olukorra stabiliseerimisele ja me peaksime meelde tulema nüüd siis Kongo juhtidele, et see demokraatia, demokratiseerimisprotsess peab jätkuma ja Kongo kodanikud peaksid Ähm, äh, üht, ühiskokkuleppe sätteid jätkuvalt täitma. suur tänu, järgmisena Serena Rodriguez. suur tänu teile, proua president. arvan, et äh, praegu meil on käsil üsnagi nõrgalt sõnastatud resolutsioon, mida, mis peaks keskenduma veel äh, mitmetele inimõiguste rikkumistele Kongo demokraatlikus vabariigis arvan, et parlament peaks kasutusele võtma meetmed, mis lõpetaksid äh, rahvusvaheliste hargmaiste ettevõtete tegevuse äh, konfliktis. Äh, ÜRO keskkonnaameti direktor ütles, et loodusressursside ekspluateerimine rahastab relvastatud rühmitusi samuti oleks vaja kasutusele võtma meetmed, et üle vaadata ehm, ehm, kaevandus- ja metsanduslepingud, et anda tagasi suveräänsus rahvale, et nad saaks ise ehm, müüa oma loodusvarasid ja samuti tuleb ka maade kokkuostmine suurettevõtete poolt ära lõpetada. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Maria Arena suur tänu, proua juhataja, vastavalt äh, Kongo põhiseadusele peaksid valimised äh, toimuma üheksakümne päeva pärast. see on kuupäev, kus äh, saab ümber siis Kabila mandaat, president Kabila vaikimine näitab ilmselt seda, et ta tahab jääda võimule ja see tekitab ebakindluse Kongo Vabariigis. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on tegelikult seal juba täielik vaakum tekkinud äh, opositsiooni jaoks. me nõuame selle resolutsiooniga seda, et Kongo ametivõimud äh, seaksid nii kiiresti kui võimalik kõik äh, tingimused vabadeks valimisteks. Aafrika Liit peab oma rolli mängima, nende roll on kinni pidada Aafrika põhiseadusest. Euroopa Liit peab toetama selget protsessi ja nägema ette konkreetsed sanktsioonid äh, reeglite rikkumisel ja ÜRO peab äh, laiendama MONUSCO mandaati. suur tänu, proua Reena ja suur tänu, et pidasite kinni ka kõneajast. härra Preda saab järgmisena sõna, palun suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin rõhuda sellele, kui oluline on korraldada seadusandlikud ja presidendivalimised Kongos enne aasta lõppu veel seda näeb ette põhiseadus ja ma arvan, et peaks seda liini ka jätkama ja ei peaks tagasi kohkuma. president Kabila on nüüd ees, temal on ees üks valik, tuleb valida siis kas põhiseaduse järgimise tee ja põhiseadus näeb ette, et tema, et tema mandaat kestab kaks mandaati või teeb ta siis vastupidist ja pikendab oma mandaati, mina teeksin ettepaneku jääda siiski ähm, põhiseaduse juurde, sest muidu kordub see, mis juhtus Burundis ja mujalgi enda võimu kindlustamine terveks igavikuks tegelikult õõnestab põhiseaduslikku korda ju ometigi, suur tänu! aitäh, härra Preeda, proua Kienge saab järgmisena sõna. suur tänu! Kongo demokraatlikus vabariigis on äh, presidendivalimised kõige suurem demokraatlik sündmus ja riik peab näitama seda, et nad äh, peavad iseenda põhiseadusest kinni, eriti sellest osast, mis puudutab äh, presidendi ametikorda, ähm, et ühel presidendil on kaks mandaati maksimum võimalik ja presidendivalimised tuleb korraldada vastavalt põhiseadusele ja tuletaksime ametivõimudele meelde Kongos, et nad peavad kinni pidama sõnavabaduse põhimõttest kogunemis- ja pressivabadusest, see on miinimum, demokraatiaks. president Kabila mandaat peab nüüd lõppema, kui Kongos tahetakse jalule seada demokraatia. see on oluline terves eh, Kesk, see on oluline terve Kesk-Aafrika jaoks ja ma kutsun üles koheselt vabastama kõik poliitilised vangid, kes on võidelnud eh, põhivabaduste eest ja põhisätete eest eh, Kongo põhiseaduses. Aafrika Liit peab selles protsessis samuti kinni pidama põhiseadusest. härra Nart. suur tänu teile, proua president Kongo demokraatliku vabariigi nimi on absurdne, sest esiteks pole see vabariik ja teiseks pole ta demokraatlik, seda juhivad kleptokraatia ja relvastatud rühmitused. valimised on seal olnud alati tõeline nali ning mis puudutab Kongot, siis äh, äh, ei ole etniliselt üle enamusele riigi elanikega mitte Kongo hõimudesse kuulub riik võiks olla äärmiselt riik, kui ta on inimarengu indeksis eelviimasel kohal oleme aidanud seda riiki viimastel aastatel kuuesaja miljoni euroga. resolutsioon palub puhtaid õig-, õiglaseid valimisi ning kodanikuühiskonna toetamist ja see kõik ähm, on vastuolus kleptokraatia ja korruptsiooniga, mis valitsevad selles riigis ja võttes arvesse artikleid kaheksa, üheksa ja üheksakümmend kuus Cotonou lepingut, mille täitmist tuleb nõuda, on Euroopa Liidul õigus nõuda Kongolt, et temast saaks lõpuks vabariik ja et ta oleks ka demokraatlik. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Vendale. suur tänu teile ebastabiilne inimõiguste olukord Kongo demokraatlikus vabariigis seab äh, küsimuse alla äh, tulevaste valimiste õigluse äh, tundub, et valimised on mõeldud selleks, et üheksateistaastane Kavila dünastia jääks igavesti võimule. praegune president teeb kõik selleks et äh, jääda äh, võimule ning äh, kasutada ka Kongo loodusressursse, Kongos loodusressursid, loodusvarad on aluseks kogu korruptsioonile, mis valitseb Kongos. Euroopa Liit peab survestama seda riiki ja nõudma, et osaleks opositsiooni ja kodanikuühiskonna e, esindajad selleks, et novembris toimuksid õiglased ja vabad valimised. suur tänu, härra Kelly, palun. suur tänu, e, president. president e, Kavila on olnud võimul äh, juba ligi kakskümmend aastat ja tundub, et ta soovib võimule jääda veel pikaks ajaks, ta kasutab petmist ja äh, igasuguseid poliitilisi trikke, et võimule jääda, sellega seoses on riigis eh, poliitilised pinged ja vägivald, peame tegema kõik selleks, et riigi põhiseadust kaitstaks ja et järgmisel aastal toimuksid valimised, kui seda ei juhtu äh,, siis äh, ei saa me Kongo Demokraatliku Vabariiki kutsuda demokraatlikuks riigiks, äh, vaid äh, mittedemokraatlikuks riigiks. sellel riigil on suured loodusvalad ning on kahetsusväärne, et liik-, selle riigi elanikud on nii kohutavalt vaesed ja inimõiguste kaitse selles riigis peab endiselt äh, äh, toimuma. suur tänu nüüd algab vaba mikrofoni voor ja seoses sellega, et nii palju müra on siin saalis ja sellele, et aega on väga vähe, ei saa ma kõigile sõna anda. proua Petir, palun. Äh, proua president, härra volinik, ma sooviksin toetada seda äh, resolutsiooni, võttes arvesse, kui raske on olukord Kongos. praegusel hetkel äh, Eh, poole seitsmel ja poolel miljonil inimesel ligipääsu joogiveele ja haiglaravile. Eh, tuhanded lapsed ei saa käia koolis seoses eh, konfliktide ja sõjaliste mm, operatsioonidega. üle poole miljoni inimesi on pagulased naaberriikides. arvata võib, et novembris toimuvad parlamendi ja presidendivalimised Äh, ei äh, ole esimene samm demokraatliku ülemineku teel pärast äh, sõda ja konflikte selles osas maailmast. me kõik peaks tegema selleks midagi, et Kongos hakkaks valitsema demokraatia. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tõnan Võlanno. suur tänu, ma arvan, et president Kavila peaks ringi vaatama Aafrikas on õnnetuseks teisigi näiteid presidentidest, kes äh, on äh, jäänud võimule igaveseks ja muutnud äh, põhiseadust selle nimel. viimane kord toimus selle, see Burkina Fasos, kuid võitis rahvas, demokraatlik protsess käivitus. Kongo rikkused on suured, neid tuleks jagada rahvale, kes on praegu nii raskes olukorras. Euroopa Liit peab olema Aafrika partner, sest meie, nende huvid on omavahel seotud, kuid ta peab olema samas ka valvas ja kontrollima, et demokraatia äh, Aafrikast kuskile ei kaoks, aitäh. suur tänu. nüüd äh, on vaba mikrofoni voor läbi ja sõna on volinik Haanil. palun ma tahaksin paluda kolleege, et te, te oleksite vaiksed. suur tänu, proua president, tere tulemast kõigile, me tervitame võimalust arutada inimõiguste olukorda demokraatiat, Kongo demokraatlikus vabariigis ja ootame ka seda, et Euroopa Parlament võtaks vastu resolutsiooni, mis äh, äh, näitab äh, protsessi, mis viib valimisteni ning mis puudutab ka demokraatlikke õigusi, inimõigusi selles riigis. tegemist on riigiga, kus on väga suuri probleeme, mille seas on olulised vaesus ja ebakindlus ning sooline vägivald. Deniss Mukwebe on öelnud et naiste kehadest on saanud lahinguväli. on tõsi, et, et Kongo Demokraatlik Vabariik äh, on väga raskes olukorras, Habras rahu sõltub sellest, äh, kui edukas on ÜRO suurim rahuturveorgani-, äh, missioon kogu ajaloos. olukord on äärmiselt ebakindel pärast kahe tuhande kuuenda aasta valimisi on toimunud edusamme, eh, suudeti võita mõningaid relvastatud rühmitusi riigi idaosas ning tehti eh, suuri edusamme, kuid väga palju on veel vaja ära teha, et üles ehitada usaldusväärtseid institutsioone. praegu on aga riik äh, väga olulises punktis, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimuvad presidendivalimised, kuid opositsioon ja kodanikuühiskond kardavad, et äh, põhiseadusest ei peeta kinni, on vaja poliitilist kokkulepet, äh, et, et garanteerida kaasavaid läbipaistvaid valimisi, mis täidaksid põhiseadust. see ei tähenda seda, et valitsus ja opositsioon peavad olema ühel nõul kõikide probleemide osas, mis riiki on taganud, kui nad peaksid suutma siiski ehm, leidma lahendusi, mis viiks eh, valimisteni. õnnetuseks praeguseks hetkeks eh, proteste ja rahumeelseid äh, meeleavaldusi on rünnatud äh, ning riigi julgeoluteenistuse äh, riku-, süüdistatakse inimõiguste rikkumistes ja tihtipeale on kohtud olnud ebaproportsionaalselt karmid. ja ja komisjon tegi ka avalduse kaheksandal äh, märtsil, äh, meenutades valitsusele nende kohustusi äh, ja praegusel hetkel on panused väga kõrged, majandus on väga raskes olukorras ja avalikud teenused on praktiliselt kadunud see elanikkonna pahameel väärib meie täielikku tähelepanu, me oleme investeerinud julgeolekusse, humanitaarabisse eh, ja oleme valmis eh, jätkama pikaajalist partnerlust selle riigiga. Te ei ole, eh, siin ei ole tegemist ainult materiaalse abiga, vaid viime läbi ka diplomaatilisi jõupingutusi, et saavutada saavutada häid tulemusi, teeme koostööd Aafrika Liiduga ja tegutseme käsikäes rahvusvahelise üldsusega. me oleme asetanud inimõigused eelkõige olulisemale kohale ja teeme koostööd tihedalt ÜRO ähm, inimõiguste ametiga ähm, äh, Kongo demokraatlikus vabariigis ja võitleme karistamatuse vastu ning äh, äh, üritame toetada ka õiguskaitsereformi ja samuti ka inimarengut ja sotsiaalset arengut. samuti soovime arendada poliitilist dialoogi. kokkuvõttes võib öelda, proua president, et äh, on võimalik ainult siis äh, Kongol võimalik äh, liikuda õiges suunas edasi, kui respekteeritakse inimõigusi ja austatakse õigusriiki. Kongo tulevik äh, kuulub tema kodanikele, nende häält on vaja kuulda, võtta seda avalikus, äh, avaliku arvamuse juures ja valimistel samuti. loodan, et nii ka läheb. Euroopa Parlamendi resolutsioon on seega õigeaegne ja teretulnud ning olen tänulik teie sellele tohutule tähelepanule, mida olete pööranud minu kõnele. suur tänu sooviksin vabandada oma kolleegide pärast, selle lärmi pärast, mis siin saalis valitseb, kuid parlamendi seitsesada viiskümmend üks saadikut astub äh, praegu saali ja sellega seoses, äh, juba sellega seoses üksi on väga palju äh, savimist ja lärmi siin, meil on seitse resolutsiooni ettepanekut, arutelu on lõppenud ja mõne hetke pärast me ka hääletame. niisiis, äh, taas alustame äh, istungit mõne minuti pärast.